ja protokoll ning vastu võetud tekstid seitsmendast aprillist kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on äh, kõigile kättesaadavad, kas selle kohta on kommentaare? ei ole. sellega on protokoll kinnitatud. ja äh, mõningad sissejuhatavad märkused. täna on Euroopa päev ja veetsin suurema osa tänasest päevast Firenzes nagu te teate, Euroopa ülikool paikneb äh, Firenzes ja praegu leiab seal aset Euroopa festival, toimus ka äh, konverents Euroopa Liidu seisu, asjade seisu üle, kohtusin äh, ülikooli üliõpilastega sellega seoses, tegemist on ka Schumani deklaratsiooni kuuekümne esimene aastapäev, see deklaratsioon viis Euroopa Liidu sünnini ja nende aastate jooksul oleme palju saavutanud, Robert Schuman oleks meie üle uhke Euroopa esiisad teadsid, et äh, me peame seisma silmitsi kriisidega, meil tuleb ületada kriisi parema tuleviku nimel ja kriisiolukorrast äh, lähtudes äh, jõuamegi paremasse, ilusamasse tulevikku. ja veel. Teile teadmiseks Euroopa Liit on nüüd täieõiguslik rahvusvahelise üldsuse liige ÜRO kolmandal mail võttis Euroopa Liidu sellise staatusega vastu ja nüüd äh, Euroopa Liit võib ka nüüd pöörduda ÜRO Üldassamblee poole, tegemist on äh, komisjoni, nõukogu ja parlamendi ühise saavutusega me peaksime rääkima maailmale ühel häälel. ühiselt tegutsemine on eriti oluline tänase maailma tingimustes, kuivõrd just täna on veel vaja tegutseda äh, Põhja-Aafrikas, Süürias, Bahreinis, on äh, uued meeleavaldused äh, seitsmeteistkümnendal mail tähistame me homofoobia vastase võitluse päeva. paraku kogu maailmas on endiselt neid, keda kiusatakse taga, kes peavad isegi eluga hüvasti jätma äh, homoseksuaalsuse tõttu. meie aluslepingud, põhiõiguste harta näitavad, et Euroopa Liit on pühendunud homofoobia vastasele võitlusele ja homofoobia väljajuurimisele. Euroopa Parlament mõistab hukka surmanuhtluse otsuse Iisraeli kodaniku äh, suhtes äh, Gaza sektoris Euroopa Parlament toetab Iisraeli-Palestiina lepitusprotsessi. ja nüüd tagasi oma tööprogrammi juurde. härra Tibalestris härra Tibalestris äh, nõudis äh, kahel korral ja härra Uspenskis äh, ühel korral ja härra Vadim Tudor samuti ühel korral palunud parlamentaarse immuniteedi säilitamist ja need küsimused saadetakse ette vastutavale komisjonile kaheksasada nelikümmend seitse, kas teil on kodukorraline küsimus? lugupeetud härra president, mul on äh, kodukorda puudutav küsimus, ma ei saanud päris täpselt aru, mida te ütlesite, kas te kuulate mind? ma ei saanud päris täpselt aru, mida te just äsja ütlesite. härra Dematistris, kas ta palus, et tema parlamentaarne immuunsus säilitatakse või mitte, ma ei saanud päris täpselt teie sõnavõtust aru. härra Dematistris võitleb võitleb ju parlamentaarse immuunsuse vastu tema koduriigis ja nüüd ma ei saa aru, miks tema soovib kasutada parlamentaarset immuunsust, nii et tahaksin täpselt teada saada, mida te ütlesite. ja inimene on, eksimine on inimlik. Yeah, it was uh, uh, such a, it was tegemist oli palvega, ma ütlesin,